nüüd omapoolne samm, liikmesriigid. meil on Lissabon, mõlemad pooled peavad nüüd teineteisele vastu astuma. tänan väga, sellega on meil arutelu lõppenud ja hääletamine toimub järgmisel istungil Brüsselis, järgmisel täiskogul. ja nüüd edasi, järgmine päevakorrapunkt äh, see on härra Simsoni raport üle-euroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised, tegemist on uuesti sõnastamisega, kuivõrd Brian Simson ei ole saanud meiega ühineda, võtab tema kohe üle härra El Hadrui neljaks minutiks, kes siis esindab raportööri suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid, meie komisjoni esimees härra Simson kahjuks täna ei saanud täiskoguga liituda ning ta on palunud mul ette lugeda oma avaldus TEN kümne suuniste ümbersõnastamine koondab endasse mitmed muudatusettepanekud, mis suuniste osas on aastate jooksul ette võetud ning äh, need muudatusettepanekud arvestavad siis Euroopa Liidu laienemist kahtekümne seitsmesse liikmesriiki. natukene taustast veel, need suunised annavad juhiseid siis äh, üle-euroopalise transpordivõrgu arendamise jaoks, eesmärgiks on luua see transpordivõrk äh, järk-järgult välja aastaks kaks tuhat kakskümmend, hõlmab siis maantee, õhu ja mere infrastruktuurid ühtsesse süsteemi ja sellest raportist rääkides, tegemist on tegelikult äh, teksti kodifitseerimise ettepanekuga, kuid kuivõrd komisjon viis sisse ka väikesed muudatused lisadesse, tuli asi äh, uuesti sõnastamise menetluse teel öö, äh, käsitlusele võtta. sellega parandatakse siis esi, esimeses lisas esinenud öö, vead, mingisuguseid suuri sisulisi erinevusi ei tehta. raportöör on toonud sisse kaks muudatusettepanekut, need on väiksed ähm, parandused põhjenduste, põhjenduspunktides ja kaartidel. Need on täiesti vastavuses nõukogu tehtud muudatustega ning äh, on suuniste parandamiseks vajalikud. komisjoni äh, ettepaneku kohaselt võttis nii nõukogu kui ka meie raportöör härra Simson transpordikomisjoni toetusel vastu otsuse mitte viia sisse sisulisi muudatusi praegusel hetkel suunistesse. raportöör on aga täiesti teadlik sellest, et Roheliste fraktsioon on oma muudatusettepanekud esitanud, et Müncheni linna ja Müncheni lennujaama vahel äh, ühendusi parandada ähm, muudatused praegu aga korrigeerivad teksti, mitte ei äh, kaasajasta. Äh, uuesti sõnastamise mõte on asjad korda saada enne, kui aset leiab suuniste tõeline uuesti sõnastamine aastal kaks tuhat üksteist. Äh, siis on ette näha juba tõsisemaid sisulisi muudatusi. me ootame kõik põnevusega sedasama suuniste ümbervaatamist ja seda, et meil oleks võimalik veelgi edasi arendada TEN kümne võrke äh,, transpordivõrke, vabandust äh,, see on väga oluline äh, meie jaoks ja, ja praegu, sest tõesti tegemist ainult tehniliste muudatustega. suur tänu ja järgmisena saab sõna volinik Piibalgs. Äh, suur tänu, ma olen väga tänulik äh, raportööri asendajale, sellepärast et just sellest äh, komisjon ongi huvitatud ja ega mul siin midagi lisada ei ole Äh, kõik teavad, millest me siin räägime. keskenduksin äh, aga sellele suurele suuniste muutmisele ja räägin sellest, kuhu me oleme tänaseks jõudnud, see on suur äh, protsess. aprillis kaks tuhat üheksa võttis komisjon vastu rohelise raamatu, sellele on ju järgnenud nüüd avalikkusega konsultatsiooniprotsess, on loodud ekspert komisjon, kes tegeleb siis uue seadusandlus seadusandliku teksti ettevalmistamisega kolme tuhande äh, ettepaneku põhjal. Äh, ja oluline on praegu siis välja selgitada metodoloogia uue ületranspordilise, üleeuroopalise transpordivõrgustiku väljaehitamiseks ja eeldatavasti viiendal mail me esimesed dokumendid ka komisjoni kolleegiumile esitame. siis jõuab see dokument siia kotta ja nõukokku. komisjon seejärgi hakkab tegelema juba siis uue Äh, Euroopa transpordivõrgustiku loomise ja selle rahastamisega ja loodetavasti õnnestub meil see komisjonis vastu võtta juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel semestril, nii et äh, suur tänu komisjon äh,, parlamendile ja nõukogule selle eest, et nad on mõistnud, et praegu on vaja selliseid väikseid muudatusi, tegemist ei ole laia sisul, sisuliste muudatustega ja loodetavasti jätku, järgnevatel kuudel siis töö nende tõeliste muudatuste osas hoogustub. suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel eh, kõnelejad, Rahvapartei nimel härra Silvestris. suur aitäh! tahaksin väljendada oma tänu kolleegidele, kes järgisid täpselt raportööri ning variraportööri nõuandeid ja võimaldasid ühtlasi jõuda äh, siin kiirele lõpule selle küsimuse arutamisega Euroopa Parlamendis, eemaldades mitmed takistused selle teksti vastuvõtmiseks. me oleme loonud komisjonile nüüd kindla baasi selle jaoks, kuidas organiseerida üle-euroopalisi transpordivõrke tulevikus ja seega me oleme nõus sellega, et me ei taha siia viia sisse muudatusi ilma eelneva kokkuleppeta nõus, nõukoguga oleme pidanud nõu ka õigusteenistustega ja meile on antud märku, et võidakse kokkuleppele jõuda juba esimesel lugemisel, nii et see on väga tervitatav. transpordi- ja turismikomisjon püüdleb selle eesmärgi poole, töötades välja sidusa teksti, ja seega Roheliste fraktsiooni muudatusettepanek ei ole siin küll sugugi tervitatav, sellepärast et transpordikomisjonis see korra juba tagasi lükati. me peame nüüd kogu süsteemi muutma ähm, Müncheni lennujaama tõttu, siis äh, võib-olla saaks selle muudatusettepanekuga uuesti välja tulla juba järgmine kord, sest et Euroopa Parlament liigub selle küsimuse osas väga kiiresti edasi suur aitäh, nüüd on sõna proua Tikal, poolteist minutit, palun. suur aitäh, proua president. siin tuleks ajakohastada lisad üks, lisades siia kõikide liikmesriikide kaardid ja ühtlasi, mis puudutab rahastamist, siis peab siin ette nägema tähtaja kaks tuhat kakskümmend TNT-sse peab kaasama ühtlasi ka meretranspordilepingud, mis puudutavad Ukrainat, selleks, et tagada ka see, et kiirrongiliin jõuaks Bukarestini välja. meie transpordivõrgustik on suhteliselt nõrk, meie süsteem peab olema aga tugev, nii et saaks ühtlasi reisijad ümber suunata ka teiste transpordi äh, liikide suunas, kui leiavad aset mitmed tüübi katastroofid. kiirrongid peavad jõudma kõikide eh, liikmesriikide pealinnadesse ning suurtematesse linnadesse. ühtlasi tuleb arendada ka meretransporti. suur aitäh! aitäh! roheliste nimel proua Lichtenberg, kaks minutit, palun. suur aitäh! üle-euroopalised transpordivõrgud peaksid pälvima veelgi suuremat tähelepanu siin täiskogul. see tekst on väga hea ja eelkõneleja, kõnelejad juba tõstatasid teatud küsimused, et mis saab äh, muudatustest ja muudatusettepanekutest, ei tasu siin unustada seda, et see, mille meie välja käisime, puudutab täiesti erakorralist juhtumit, see puudutab juhtumit, mille kohta liikmesriigid ise on öelnud, et me ei saa enam rääkida üle-euroopalistest transpordivõrkudest see puudutab siin seda Müncheni lennujaama küsimust, see võib olla tegelikult nakkav ja sellepärast me tulimegi välja siin muudatusettepanekuga üldiselt peab tagama selle, et me keskenduksime üle-euroopaliste transpordivõrkude äh, ümbertöötamisele, on näiteks Hollandis välja tuldud ka uurimusega, ja annan volinikule sellest teada ja me, minu arvates on see tuleviku aruteludes erilise tähtsusega. see tõestab, et kui me räägime suurte, väga suurte projektide rahastamisküljest ja tegemist on tõesti hiigla, hiiglasuurte projektidega, siis tegelikult hoopiski maksavad nad nelikümmend viis protsenti vähem ettenähtust, mis tähendab seda, et kui me räägime rahastamise arvututest, arvustu-, arvutustest, siis tuleb need kindlasti ümber vaadata, see on meie vastutuseks ja meil on see vastutus kodanike ees, me peame nendele andma edasi selget, täiesti usaldusväärset infot. nüüd on sõna härra Paskal, palun. üle-euroopaliste transpordivõrkude teema on väga oluline selleks, et parandada infrastruktuure üleüldiselt, kuigi me räägime Põhja-Euroopast, Lõuna-Euroopast ning Ida-Euroopast, siis näeme, et raudtee liin, liinid lihtsalt lõpevad ida suunas, aga saaksime edasi liikuda ka Hiina suunas näiteks, riikide suunas, kus on leidmas aset praegu väga tugev majanduskasv ning kellest võivad kujuneda Euroopa Liidu olulised majanduspartnerid. nii et äh, kui me räägime siin üleeuroopalisest transpordivõrkudest, peaksime mõt-, mõtlema ka Kaug-Idale. näiteks kui me võtame rongiliini, mis läheb Tširnanatisaust Äh, edasi on idee ühendada see äh, piirkond Viiniga, nii et seda tüüpi projektid äh, tuleb eriti siin esile tõsta. ma tänan, härra Obermeier, palun. ma tänan, proua president. meil on tegemist uue sõnastusega aga sellele vaatamata ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele Austria jaoks väga keerulisele probleemile, nimelt meie tunnel, kus on eh, Berliini ja Palermo vaheline eh, lõik, mis on osa TNT eh, võrgustikust ja peab ka Innsbrucki teenindama. aga praegu on nii, et Lõuna-Saksamaa, Tirool, Austria on jäänud tähelepanuta ja hätta ja näib, et see tunnel tegelikult neelab äh, suure hulga raha, viis koma üheksa miljardit oli esialgne hinnang ja sellest on juba üle läinud, nüüd me räägime juba kuueteistkümnest miljardist eurost, mis see kõik maksma läheb. nii et ma arvan, et et osaliselt peavad liikmesriigid selliseid projekte finantseerima, aga teiselt poolt ka Euroopa Liit, aga samas Euroopa Liit ei taha võtta äh, juriidilisi kohustusi pärast aastat kaks tuhat kolmteist, nii et need riigid on tõesti praegu jäetud oma pead keerulisse olukorda. nüüd, et tõesti tunnelist võiksid läbida rongid, on vaja ka samme astuda ja see tunnel viib lõuna poole Münchenisse ja see, mis hakkab Itaalia suunal toimuma, on samuti praegu veel ebaselge. kui sellised TNT üle-euroopalised transpordivõrgud käivitatakse, siis on vaja ka planeerida pikema aja peale ja vähemasti eh, viiskümmend protsenti peaks tulema Euroopa Liidult rahastamist. ma tänan ja nüüd järgmised kõnelejad, härra Küün Äh, äh, proua president, härra volinik, kallid kolleegid. Need suunised äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude väljaarendamiseks näivad esmapilgul väga tehnilised, aga Brian Simson juba isegi ütles, et tegelikult on tegemist väga tähtsate asjadega, mis mõjutavad tuleviku Euroopa majandusarengut tervikuna. tegemist on äh, majanduse mm, elujõuga ja Euroopa peab ju võistlema Kagu-Aasiaga, Ameerikaga ja sellepärast on väga tähtis, et meie sisemaa transport tõesti eh, on meie siseturgude arendamise teeninduses aga tähtis on ka, et Euroopa saaks eksporti ja sellised üle-euroopalised transpordivõrgud on ekspordi jaoks ülimalt olulised meil on vaja eh, neid võrgustikke edendada. meil on vaja tagada, et ehm, ummikud, pudelikaelad likvideeritakse ja meil on vaja positiivsed tulemused saavutada. selline on TNT eesmärk ja kui selliseid transpordivõrgustikke arendatakse, siis on tähtis ka, et jõutaks erinevatesse piirkondadesse välja ja sellega seal arendataks majandust, meil on väga palju sadamaid, aga tähtis on ka, et sadamad oleksid omavahel ühendatud. liikuvus, mobiilsus on väga oluline ja me peame mõtlema samas ka keskkonna peale, mis see kõik maksma läheb, mõtlema tuleviku peale ja nüüd, mis puudutab põhja-lõuna, ida-lääne suunalisi ühendusi, need, mis meil juba olemas on, äh, ühendavad erinevaid äh, transpordiliikisid, aga kuidas tõesti luua tõeline võrgustik, nii, kus ei ole pudelikaelu? Äh, me peame kogu aeg mõtlema, kuidas sealt mõnest kitsaskohast ümber minna, kuidas vältida näiteks Palermo, Berliini, mm, miks mitte Rostoki kaudu Skandinaaviasse edasi liikuda? ma tänan proua Ayala Sender, poolteist minutit. suur aitäh, proua president! see tekst, mida me praegu arutame, on kodifitseerimise ettepanek selleks, et luua üle-Euroopa, üle-euroopalised transpordivõrgud, mis võimaldavad meil tagada selle juba kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidu, Euroopa Liidus oleks ka transpordi hea toimimine tagatud meil on olemas juba ka koordinaatorid, mis puudutab äh, kõiki transpordikoridore ja me loodame, et ähm, lõpuks on meil olemas tran-, ka koordinaatorid nende transpordikoridoride jaoks, kus seda veel tarvis oleks. ja me ootame juba kannatamatusega komisjoni teatist, mis pruuvi-, äh, mis peaks puudutama metoodikat, sellepärast et tegemist on teemaga, mis on äh, üleüldse kõige huvitavam meie turismi- ja transpordikomisjonis. me peame tagama selle, et Euroopa Liidu transport äh, oleks äh, dünaamiline ja ühtlasi peab äh, tuvastama, millised on kõige suuremad liiklussõlmed, olgu siis tegemist sadamate või lennujaamadega peame tagama selle, et Euroopa liiguks edasi kahekümne esimesse sajandisse ning et oleks tagatud ka vajalik rahastamine. selline on meie väljakutse, aga esialgu nüüd siin veidi alandlikumalt, lihtsalt tahame heaks kiita selle esialgse raporti ja õnnitleme siinkohas ka raportööri, aitäh! suur tänu, härra Kraamer, järgmisena palun. proua president, daamid ja härrad see, millest me tegelikult siin praegu räägime, ei kuulu üldse TNT võrkudesse ja kulutame miljardeid uute süsteemide väljaarendamiseks siin ja seal. ja minu meelest ei tohiks seda üldse toetada igasugused, näiteks nagu Transrapid programm üheksakümne seitsmendal aastal loodi see Berliini ja Hamburgi vahelise liinina, siis see kadus jälle kuhugi ära, see mõte, kuid kahe tuhande neljandal aastal Transrapid kiirühendus Müncheni linna ja Müncheni lennujaama vahel pakuti välja, kuid Baierimaa valitsuse toetusel pandi piir sellisele ettepanekule. piir pandi sellele sellepärast, et keegi ei taha sellist kiirühendust Edmund Stoibler, endine äh, Baierimaa äh, ju, liidumaa juht äh, nõudis, et sellised bürokraatiameetmed lõpetatakse, aga tema on siis nüüd see, kes järsku otsustab seda mm, ministrina, kas asi jääb paika või ei. Euroopasse see Transrapiid aga ei kuulu, see on sellest suunistest täiesti välja jääv teema järgmisena härra Leichtfried, äh, poolteist minutit. suur tänu, proua president, tahaksin ära kasutada seda võimalust ja äh, härra Simsonile siin tunnustust avaldada ja ma kahetsen tõsiselt seda, et ta täna äh, kotta ei jõudnud, kuid ilmselt kuulab ta seda kuskilt kaugemalt, seda debatti. suur tänu kõikidele ka selle suhtumise eest rääkida asjast. oluline on usaldusväärsus Euroopa seadusandluse puhul, Euroopa seadusandlus peab olema ettearvatav ja läbinähtav ja usaldusväärne ja seda me nende muudatusettepanekutega üritamegi saavutada. ja veel üks ettepanek selle kohta, kuidas TNT-desse kuuluvaid projekte, projektide osas otsuseid langetada siin on siin räägitud sellest, et et kuidas ühendada erinevaid praegu täiesti eraldiseisvaid ühendusi ähm, ja kuigi tegemist on tihti väga lühikeste vahemaade ühendamisega, peaks siiski asjadele vaatama ja mis oleks kindlasti kohalikule piirkonnale olulised, peaksime me vaatama Euroopa kõrguselt sellele asjale ja tagama selle, et TNT ähm, projektide sisse sekka jõuaksid siiski sellised projektid, äh, mis toovad kasu liikmesriikidele ja reisijatele. tuleb tagada seda, et ähm, näiteks meil oleksid ka keskkonnasõbralikumad äh, transpordiühendused, rohkem peaks minema maanteedelt üle kaubavedu näiteks raudteedele. ühe minuti, nüüd äh, härra Meltser, üks minut, palun. suur tänu, proua president kui me avaneme laienemisega ida suunas on äh, Läänemere koridorid äh, saanud äh, väga suure tähelepanu, kuid samas on avanenud meie jaoks ka Donau piirkond. ja just nimelt Donau lõunaühendustele peaksime me nüüd rohkem tähelepanu pöörama Austriast Itaaliasse minevad ühendused ja tuleks rohkem äh, toetada kaubavedusid äh, sellel liinil. siin on meil tõsised kitsaskohad, kus kaubaveod jäävad toppama ja need äh, pudelikaelad tuleb eemaldada. sellised ummikud mitte ei ole ainult ebameeldivad, vaid lähevad ka palju maksma ja üldse Austrias võiks rohkem kaubavedusid raudteedel olla suur tänu, proua Pasescu, üks minut. suur aitäh, proua president. võttes arvesse seda, et praegu on häiritud terve lennuliiklus üle Euroopa vulkaanipurske tõttu Islandil, siis on iseenesestmõistetav, et meil on neid üle-euroopalisi transpordivõrke vaja ning Euroopa Liit peaks toetama eriti just transpordi infrastruktuure ning nendevahelisi ühendusi ja ühtlasi ka peamisi liiklussõlmi liikmesriikides, eriti just uutes liikmesriikides. Rumeenias on meil kolm Euroopa transpordikoridori number neli, seitse ja üheksa. ja peaks erilist tähelepanu pöörama koridorile number seitse, sellepärast et Donau on väga olulise rolliga selles koridoris. see see ühendab äh, ju suuri meresid omavahel ning seega peaks see kujutama endast ka äh, suure tähtsusega liikluskoridori Euroopa Liidu jaoks. proua Maisner, palun. suur aitäh. tõepoolest, üle-euroopalised transpordivõrgud on kasuks tervele transpordile Euroopas. aga meie eesmärk on siin seotud loomulikult ühisturuga. nii et kui seda aspekti arvesse võtta, siis peab tagama selle, et kõik need koridorid oleksid just nimelt seal, kuhu meil on võimalik koondada ka investeeringud, loomulikult siin on ka siseriiklikke huvisid, need ei kao kuhugi, mm, siin on räägitud Donaust, teised räägivad jälle Kagu-Euroopast ja nii edasi loomulikult sellised suured Euroopa liikluskoridorid on olemas, aga meie eesmärgiks on siiski see, et kõik Euroopa nurgad oleksid ligipääsetavad ja et kaubad saaksid vabalt öö, ringleda. tuleb vältida seda, et siin oleksid mu-, muutuksid kõige olulisemaks just nimelt siseriiklikud huvid, aitäh! härra Dorfmann suur aitäh! siin mainiti ka tunneli küsimust ja uut, äh, uut sidet ähm, Müncheni ja Verona vahel. ja loomulikult tuleks seda kõike muuta kaasaegsemaks rahastamine on aga keeruline, näiteks kui võtta Itaalia, siis oleks võimalik kasutada ka tasustamist teedel, selleks et finantseerida samal ajal äh, raudteeliini ehitamist. aga me ei peaks olema nõus Euroopa-poolsete survetega, et ehitada välja kiirtee sellepärast et kui lihtsalt ühel hetkel erarahastamine saab otsa, siis oleks seal täiesti kasutu see, et oleks seda rahastatud ka Euroopa Liidu. suur aitäh! suur rõõm on näha siin seda kodifitseerimisdokumente, mul oleks küsimus komisjonile, tahaksin võimalikult konkreetset vastust, tahaksin teada, millal ometi avaldate te oma metoodika teemalise teatise, nagu te teate, on see ka Euroopa, vabandust, Hispaania eesistuja üks peamisi prioriteete ning seega oleks meil vaja väga täpselt teada, millal me selle teksti teilt saame, sellepärast et meie oleme juba siin valmis selle uuesti sõnastamisega tegelema, suur aitäh! ma tänan ja nüüd jälle volinik Piibalks. ma tänan, proua president. jälle ma tahan transpordikomisjoni tänada selle toetuse eest, mida nad üles näitasid sellele tehnilisele uuesti sõnastatud tekstile. tänane mõttevahetus eh, oli laiaulatuslikum ja aitab välja pakkuda metoodika komisjonil. Eh, ja asepresident Kallas saadab viiendal mail selle teksti kolleegiumisse ja mm, Te teate ju, et uus komisjon ei ole töös olnud pikka aega ja tõesti võtab aega uuel kolleegiumil ettepanekute koostamine kõigepealt. aga ma eeldan siit sellest mõttevahetusest, et te väga tugevalt toetate eh, Euroopa üle-euroopaliste transpordivõrkude poliitikat eh, ükskõik kas siis energias, transpordis, telekommunikatsioonis, väga raske on veel rääkida Euroopast nii et tähtis on mõelda selle peale, kuidas metoodiliselt oma ettepanekud koostada ja transpordikomisjonil on võimalus ka öö, äh, sõna võtta juba selle üle maikuus. ma tänan. ja nüüd härra Simsoni esindajana saab sõna veel härra Hell Kadri. ma tänan, proua president, kallid kolleegid ma tänan kolleege, kes täna sõna võtsid ja see ainult äh, kinnitab seda, mis ma ütlesin, et me üritame parandada neid äh, vigu, mis me oleme teinud varasemal ajal, ega me ei ole kavandanud siin mingeid muutusi praegu, selle juurde me tuleme hiljem. ja me ootame huviga seda mõttevahetust, kui me hakkame suuniseid äh, endid arutama ja härra Simson ja mina oma fraktsiooni koordinaatorina äh, pakun välja hääletada roheliste muudatusettepaneku vastu ja ma loodan, et teised fraktsioonid toetavad mind. tänan. ma tänan, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub järgmisel täiskogul Brüsselis. niisiis järgmine eh, päevakorrapunkt on vandaalini arutanne. raport, see puudutab